süsteemis tuleb kiiresti kokku leppida järgmise ametiaja ajal, kahjuks ei saanud seda teha praegu, kuid loodetavasti saame alustada kolmepoolseid kõnelusi septembri lõpus. me kõik oleme siin pühendatud, pühendunud Euroopale, mis meid kaitseb ja mis kodanikele tek-, kodanikes tekitab turvatunnet ja seepärast ma tõesti kutsun teid üles toetama selle õigusakti olulisi aspekte homme hääletusel, nii et me saaksime lõpetada olemas, olemasolevad julgeolekulüngad, et me saaksime liikuda turvalisema liidu poole kõikidele kodanikele. ja nüüd vastan minu sõbrale härra Mariasele kreeka keeles. härra Marias, me arutame hetkel ühte väga olulist küsimust ja teie küsimus ei ole sellega kuidagi seotud. kuid ma mõistan, äh, mida te silmas peate ma sooviksin, et te saadaksite mulle kirjaliku küsimuse ja teen kõik, äh, viin ennast kurssi ja vastan teile. suur tänu. suur tänu, lugupeetud volinik. ja nüüd on sõna kaheks minutiks äh, raportööril kolleeg Koiljal. aitäh, juhataja. head kolleegid, suur tänu teie sõnavõttude eest Rahvapartei ja minu enda jaoks on äärmiselt oluline selle süsteemi ulatus säilitada, sest vastasel juhul mm, reformi mõju kaob. me ei äh, tee teenet Euroopa kodanikele, kui me selle välja jätame ning kodanike esindajatena on meil kohustus nende parimaid huve kaitsta. me peame neile aru andma ka ne-, selle eest, kuidas me siin kojas hääletame. on äh, muidugi õige, et iga arvamus on lubatav, kuid uskuge mind, need, kes arvavad, et kuldsed viisad on õigustatud ja ka need, kes arvavad, et äh, lapsed ja vaelise kaitsjad peavad seda oma valijatele äh, selgitama. suur tänu variraportööridele väga konstruktiivse kaastöö eest, suur tänu ka teie töötajatele, äh, Euroopa Parlamendi sekretäriaatidele ja talitustele, Euroopa Komisjoni töötajatele, te olete kõik andnud oma panuse selle töötamise eduks, suur tänu! suur tänu, sellega on meie arutelu lõppenud, hääletus toimub homme. järgmine päevakorrapunkt on kolleeg Tali raport varjupaiga ja rändefondi kohta. annaksingi sõna raportöörile neljaks minutiks. Grazie, chair, komissarju. suur tänu, juhataja. lugupeetud volinik suur tänu minu kolleegidele, äh, suur tänu variraportööridele kõigist fraktsioonidest, nende panuse eest. me oleme siinsamas ruumis, kus oleme pidanud arukaid arutelusid Euroopa väärtuste üle, solidaarsuse põhimõtte üle ja ka inimelu väärtuse üle. ning äh, olles Euroopa kodanike esindajad, on meie prioriteediks nende huvide kaitse selles valguses peame võtma otsuseid, isegi kui need ei ole äh, alati populaarsed. üsna pikaks ajaks äh, on rändeteema jäetud kõrvale, võib-olla looduses, et see laheneb iseenesest, aga see ei lahenenud iseenesest ja see ei juhtu ka nüüd selle asemel on äh, see viinud selleni, et paljud tunnevad ennast Euroopa Liidust eemaldununa ja see on viinud ka inimelude kaani nüüd peavad Euroopa Liidu institutsioonid tegema väga tugevat tööd, et võita tagasi kodanike kaotatud usaldus. on väga oluline, et Euroopa Liidul oleks meetmeid rändega tegelemiseks mitmest erinevast aspektist, kuid samas, kui Euroopa Parlament on teinud äh, edu, saame ühise Euroopa varbaga süsteemi väljaarendamiseks näiteks korduvalt paremini äh, jagada, on seda blokeerinud nõukogus mõned liikmesriigid. nüüd äh, esitlemegi täna kümne miljardi suurust fondi, mida saavad kasutada nii Euroopa Liit kui liikmesriigid. on mõned, kes arvavad, et rändeteemaga peaks tegelema väljaspool Euroopa Liidu piire, kuid praegu on reaalsus selline, et paljud Euroopa Liidu liikmesriigid vajavad rahalist abi et tegeleda probleemidega, millega nad silmitsi seisavad. selline toetus näitab, et meil on tahe viia ellu poliitika, millega me võtame vastutuse ja väljendame solidaarsust. mina olen pärit Maltalt, see on riik, mille kodanikud teavad ja mõistavad, mida tähendab piirialal elamine. me oleme riigina päästnud inimelusid, me oleme inimesi vastu võtnud, me oleme võtnud vastutuse ja näidanud üles solidaarsust on teisigi Euroopa Liidu liikmesriike, mis on piiririigid, ega nemad ei ole pead kõrvale pööranud. ma usun, et komisjon teab, mida silmas pean. mul oli hea meel näha, et komisjon on ühel nõul ka sellega, et solidaarsuse põhimõte peab olema fondi aluseks. meie kodanikud näevad, millist tööd teevad ka kohalikud piirkondlikud omavalitsused, samuti kodanikuühiskond, vabaühendused selleks, et äh, võimalikult vähendada ebaseadusliku rände mõju meie ühiskondadele, on vaja mõista, millist tuge on vaja pakkuda äh, saatjate alaealiste saabumisel. me peame seda tööd igati toetame, mul on hea meel, ka komisjon on seda meelt. ja samuti on oluline, et fondi nimes peegelduks integratsioon, integratsiooni mõiste, et tuleks selgelt välja, kui oluline on ühiskondade ja kogukondade ühendamine. on ette nähtud kümme koma neli miljardit eurot Euroopa Liidu liikmesriikide toetamiseks, eriti kõige haavatavamate riikide aitamiseks ja selleks on vaja välja arendada äh, ühine Euroopa varjupaigapoliitika tuleks kõige paremini olnud neid rahalisi vahendeid kasutada. ja kuna tegemist on sellise äh, instrumendiga, mis on mõeldud just nimelt liikmesriikidele selleks, et tegeleda rändeteemaga, on meil vaja sihipäraselt tegutseda nii oma liikmesriikides kui ka väljaspool Euroopa Liitu. antud fond peaks aga täiendama olemasolevaid vahendeid, mis on suunatud kolmandale riikidele. see rahastamisvahend ei saa asendada seda tööd, mida tehakse teiste fondide abil see on äh, oluline äh, panus integratsiooni ja solidaarsuse äh, tõstmiseks ja sellepärast on ette nähtud ka minimaalsed protsendimäärad iga eesmärgi jaoks, selleks et tagada paindlikkus, aga samas see, et iga eesmärgi saavutamisel siis ükski riik maha ei jääks, et kõik näitaksid üles solidaarsust. aga kui see on tõsi, mida oleme solidaarsuse kohta öelnud viimase viie aasta jooksul, siis me peame tõepoolest oma sõnad ka äh, praktikasse äh, viima. aitäh! suur tänu, kolleeg Tali, tahan lihtsalt öelda seda, et täna õhtul võiksime tõesti rangelt kinni pidada kõne eest, sest äh, me ei saa äh, äh, siis üle keskööö minna istungiga, me peame lõpetama keskööks. volinik Avramopoulos, palun, teil on sõna. aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid, lugupeetud parlamendiliige Tali komisjonil on hea meel parlamendi kiire töö üle valmistades ette kolm olulist äh, faili, millest me täna räägime ja konkreetsemalt antud juhul siis varjupaiga ja rändefondi puhul. mitmed teemad äh, on horisontaalse loomuga äh, ja puudutavad kõiki kolme fondi. ma tahaksin rõhutada, et loodetavasti suudab ka nõukogu peagi vastu võtta oma läbirääkimismandaadi. ränne ja julgeolek on jätkuvalt just äh, meie kodanike jaoks kõige olulisemate teemade hulgas. meil on vaja piisavalt vahendeid, et toetada meetmeid neis valdkondades äh, kooskõlas meie poliitiliste prioriteetidega ja nii, et see täiendaks äh, teisi Euroopa Liidu fonde. praegusel perioodil on antud toetust umbes ühe miljoni varjupaiga taotleja jaoks. peale selle on antud integratsioonitoetust kolme kom-, kolmele koma neljale miljonile kolmanda riigi kodanikule. seda kõike ei oleks olnud võimalik saavutada ilma toetuseta Euroopa Liidu eelarvest. asjad tuleb muutuda ja edasi areneda ning seetõttu peab meie rahastus olema paindlik, piisavalt lihtne ning kohanemisvõimeline. seetõttu teeme ettepaneku tugevdada üleüldist rände Äh, piiride haldamise julgeoleku rahastust enam kui kolmekümne kuue miljoni euro võrra aastateks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse, millest äh, kümme koma neli miljardit äh, oleks ette nähtud varjupaiga ja rändefondi jaoks. see peegeldab seda, kui suurt poliitilist tähtsust omistab komisjon rände, piiride ja julgeoleku äh, väljakutsete paremale haldamisele ja ma tean, et ka Euroopa Parlament peab seda sama prioriteetiks, prioriteetseks. varjupaiga ja rändefond äh, annab toetust ühise ähm, Euroopa varjupaigasüsteemi äh, väljaarendamiseks äh, seadusliku rände puhul liikmesriikidesse ning kolmandate riikide kodanike integratsiooniks see annab äh, stiimuleid integratsioonitegevusteks kohalikul ja piirkondlikul tasandil, nagu näiteks keelekursused, kodanikuõpetuse äh, tunnid äh, ning solidaarsuse tugevdamine liikmesriikides. fond aitab võidelda ka ebaseadusliku rändega tagasisaatmise kaudu inimeste puhul, kellel ei ole või ei ole enam õigust Euroopa Liidus viibida selleks, et seda saadaks edu, on meil aga lisaks lisarahastusele tagada ka nende vahendite paindlikkus. meil on vaja selliseid rahastamisvahendeid, mille kaudu on võimalik Euroopa Liidu poliitikaid ja prioriteete toetada, kui nad arenevad edasi pärast aasta kaks tuhat kakskümmend seitse. selliseid rahastamisvahendeid, mille kaudu on võimalik toetada liikmesriike siis, kui nad abi vajavad ma pean veel kord rõhutama, kui oluline on paindlikkus. see paindlikkus on sisse ehitatud kõigisse kolme fondi, mida täna arutame, vastavate temaatiliste rahastute kaudu ja vahearuandeks siis peab viiskümmend protsenti rahastusest äh, olema ähm, pühendatud Euroopa Liidu selle hetke prioriteetidele. samal ajal on äh, ka piisavalt äh, rahastust, viiskümmend protsenti liikmesriikidele, mis võimaldab neil läbi viia vajalikke meetmeid ja pikaajaliselt äh, investeeringuid planeerida. me soovime ka elu rakendamise lihtsustamist, fondide haldamine on lihtsam tänu ühtsele ähm, reeglid, reeglistikule vahendite jaotamisele ning me tagame ka parema sidususe ja äh, tervikliku lähenemisele äh, julgeolekule ja rändele erinevates fondides. sellistes valdkondades nagu kolmandate riikide kodanike integreerimine, radikaliseerimise vasta-, vastane võitlus, koostöö partnerriikidega, äh, lihtsalt, et nimetada mõned neist. komisjon Mm, komisjoni seisukoht ei ole välja kujundada, kuid tahan rõhutada, et Euroopa Parlamendi, eh, parlament on esitanud mitmed ettepanekud, mis sellist paindlikkust takistavad ja see ei ole komisjonile vastuvõetav. minimaalsed kulutamiskohustused ei taga paindlikkust, liikmesriikidel on erinevad vajadused, neil Äh, neil on erinevat laadi surve ja sellepärast on oluline, et nad saaksid kasutada Euroopa Liidu rahastust seal, kus seda kõige rohkem vaja on. lisaks teeks see ettepanek fondid veelgi vähem paindlikuks kui praegusel perioodil ning looks lisakoormust äh, nii halduskoormus kui, kui ka seire äh, mõttes nüüd ka transiitriikide küsimus on algusest peale olnud ähm, Euroopa rändepoliitikas oluline, tihe koostöö partneritega on väga oluline, et ähm, mees seisvate raskustega toime tulla. tahan veel kord rõhutada järgmist. ülempiiri seadmine välismeetmetele ning koostöö võimaldamine ainult erijuhtudel mitte ainult ei mõjuta fondi paindlikkust, vaid ka rände ja julgeoleku eesmärkide saavutamist, mis Euroopa Liit on seadnud. peale selle on ette nähtud väga suur ti-, tingimuslikkus et, et nelikümmend protsenti vahenditest tuleb ära kasutada, et et äh, pärast, äh, et siis äh, ähm, saaks pärast vahetusi vahendeid taotleda. on äärmiselt oluline, et me tõesti kujundaksime välja sellised instrumendid, mis peavad vastu ajaproovile, aitäh. kiitokset komissari Avramopoulos ja nüüd haluaisin aitäh volinik Avramopolosele ja nüüd saab sõna meie Äh, kolleeg Elis Schlein, kes saab nime areng-, äh, kes saab sõna Arengukomisjoni nimel. E äh, aitäh, aitäh volinikule, eelkõige soovin tänada Mirjam Tallit töö eest väga olulises valdkonnas, aitäh komisjonile arengukomisjon on üritanud tagada seda, et uus välismõõde võtaks arvesse ka kolmandate riikide võimalusi ja vajadusi, ei tohi olla kattumist äh, arengukoostöö instrumentidega, mis, äh, mida edaspidi kasutatakse vaesusevastases võitluses. Äh, oluline on varjupaigasüsteemi tugevdamine, sellel on vaja piisavalt vahendeid, selleks oleks, selleks, et oleks võimalik tagada häid vastuvõtutingimusi ja lõimimist vaja on legaalseid äh, sisserändemeetmeid, ei tohi tegeleda tagasisaatmistega ilma, et oleks korralikult hinnatud mm, päritoluriikide võimalusi ja tingimusi, nii et mm, see ettepanek on parem kui algne komisjoni tekst, siin alguses on ka ära mainitud äh, legaalsed juurdepääsuteed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 fond äh, mängib selles oluli-, olulist rolli ning ma tänan äh, härra Avramopoulost äh, ettepaneku eest seda fondi kolmekordistada, see on hea ettepanek ja väga hea, et parlament on seda nõudnud ja hea, et komisjon seda on kuula võtnud. meil ei ole vaja mitte ainult piisavaid vahendeid, vaid meil on vaja ka paindlikkust selleks, et kohandada äh, vastavalt väljakutsetele, mis meie ees seisavad ja meil on vaja tasakaalustatud eesmärke mm, selle fondi puhul. ma mõistan komisjoni, äh, voliniku pettumust, mida oli kuulda tema kõnes, sellepärast et tundub, et mm, parlamendis on tõesti mõned asjad kaduma läinud, mida sooviti. siin keskendutakse seaduslikule rändele ja vähem tähelepanu pööratakse tagasipöördmust, pöördumisele või ebaseadusliku rände vastasele võitlusele kõik need asjad, välja arvatud äh, ebaseadusliku rände vastane võitlus, on äh, kõik fondi jaoks olulised eesmärgid ning äh, volinik ütles, et kui me tahame, et meil oleks terviklik lähenemine rändele, siis me peame tegema koostööd päritoluriikidega ja transiitriikidega väljaspool Euroopa Liitu, see on võtmetähtsusega, aga need muudatusettepanekud, mis meil siin on, teevad peaaegu võimatuks kolmandate riikidega koostöö tegemise nendes küsimustes ja ma olen pettunud, et enamus siin kojas tundub mõitlevat, et ähm, et äh, vaja on, et koostöö kolmandate riikidega tagasipöördumine ja illegaalse rände vastu võitlemine ei ole oluline. rahvapartei jaoks see on oluline, kõik fondi eesmärgid on olulised, sellepärast oleme äh, teinud muudatusettepanekuid homse hääletuse jaoks selleks, et see fond oleks realistlikum ja tahan üles kutsuda kõiki kolleege, kes jagavad seda realistlikku vaatenurka, et nad toetaksid meie muudatusettepanekuid homsel hääletusel. aitäh härra Leenarsele ja nüüd annan SED fraktsiooni nimel sõna proua Kiengele, kellel on üks minut kõneaega. aitäh, proua juhataja, aitäh volinikule töö eest äh,. Äh, olulised on ka vastuvõtupoliitikad ja äh, tõhus äh, lõimimine, neid poliitikaid tuleb läbi viia solidaarselt ning äh, tuginedes ähm, lepingu artiklile kaheksakümmend, sellepärast me tagasime selles fondis ka lõimumisele jälle vahendid, me oleme veendunud, et ainult terviklik lähenemine rändele võimaldab mm, neid eesmärke korralikult äh, saavutada. Ähm, varjupaigasüsteemi on vaja reformida selleks, et see oleks õiglasem ja parem, tuleb äh, tagada kaitse eelkõige naistele ja alaealistele, meil on vaja paremaid strateegiaid äh, legaalseks rändeks, meil on vaja turvalisi juurdepääsuteid fondi puhul on tagatud suurem paindlikkus, me ootame, et valitsused äh, rahastamise puhul äh, lähtuks prioriteetidest, äh, prioriteetsetest meetmetest Euroopa Liidus. soovitakse luua solidaarset poliitikat selle fondiga. aitäh ja ECR-i nimel saab pooleteiseks minutiks sõna proua Vinberg. E aitäh, proua juhataja ähm,. Ähm, probleemiks ei ole mitte ainult äh, rändekriisid või ähm, finantskriisid, vaid ähm, probleemiks on äh, illegaalsete rändajate tulva peatamine varjupaiga rändefondi vahendite kolmekordistamine annab nendele õnneotsijatele veelgi rohkem äh, stiimuleid siia tulla ja meile võimalusi neid vastu võtta, sellepärast äh, suureneb ränn-, sisseränne Euroopa Liitu, me räägime siin äh, integratsioonist, me ei räägi siin assimilatsioonist Rootsis kulutatakse palju raha selleks, et inimesi lõimida, seda on tehtud viimasel kümnel aastal, on olnud palju lõimimisprojekte, mis äh, pidid toetama uustulnukaid, neid eelistati tööturul ja korterite turul. avalikes ujulates on olnud eraldi ajad meestele ja naistele ja nii edasi, aga see raha on valesti kulutatud, me peame äh, vahendeid äh, poole võrra vähem andma ja äh, ebaseaduslikud rändajad tagasi äh, saatma ja neid kinni pidama ja ülejäänud võimalikult kiiresti ühiskonda assimileerima. aitäh ja järgmine kõneleja on Äh, äh, Ska Keller Roheliste nimel äh, aitäh raportöörile, tahan eriti tänada selle eest, et toetasite meie algatust, et oleks ette nähtud ka vahendid kohalikele omavalitsustele ja kogukondadele, sest äh, need on need kohad, kus äh, Euroopa kodanikud aitavad inimesi, kes abi vajavad äh, ja see on väga hea ja seda me tahamegi näha, väga õige on see, et raha nendele antakse. teisalt on illusoorne mõelda, et teised riigid lahendavad meie probleeme, et kuskil Egiptuses või mujal on võimalik suletud keskusi luua ja et sellega me peidame probleemi see on täiesti vastuolus Euroopa Liidu väärtustega ja ma arvan, et me ei peaks äh, raha investeerima ähm, Euroopa Liidu väärtusi rikkuvatesse projektidesse. Euroopa Liidul on vaja inimõigusi, solidaarsust, nii et äh, hoolitsegem selle eest, et neid vahendeid äh, kasutatakse selleks, et toetada inimesi, kes abi vajavad ja ähm, need inimesed tegutsevad Euroopas igal pool, aitäh! aitäh proua Kellerile ja nüüd äh, saab kuue fraktsiooni nimel sõna proua Ar-, Anderson üheks minutiks. Äh, Vahemeres on väga palju inimelusid kaotatud. Euroopa rändepoliitikat on lubanud tuhandete pagulaste surma merel. Euroopa Liit on lihtsalt pealt vaadanud seda humanitaarkriisi tekkimist. Liibüa rannavalve endiselt äh, on ähm, äh, saadab äh, pagulasi äh, päästeparvedega vet-, merele ja pagulased peavad kohutavates äh, tingimustes elama ja mõned neist isegi tapetakse, selle krii-, seda kriisi on Euroopa Liidu varjupaigapoliitika veelgi äh, äh süvendanud häbi äh, Rahvaparteile ja äärmusparempoolsetele, kes äh, äh, siin äh, räägivad paindlikkusest. Äh, meil on vaja äh, korralikku lahendust, mis tugineks väärikusele, turvalisusele ja põhiõigustele, mitte ükski inimene ei ole illegaal. E aitäh ja järgmisena saab sõna härra Etheridge EFTD-st kolmeks minutiks. Thank you aitäh! Kuu, kuuendal märtsil kolmapäeval Franz Timmermans, teie hinnatud kolleeg, ütles, et Euroopa ei, ei koge enam rändekriisi, milles me elasime kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. seda äh, tõestab ka Euroopa Li-, ka ÜRO statistika mis, mis kaheksakümne viie protsendist vähenemist näitab Vahemere ületamistes kahe tuhande viieteistkümnendal aastal võrreldes kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastatega. aga nüüd on meil siin kümne miljardi eurone pakett selleks, et lahendada varjupaiga ja rändeküsimusi mis enam ei ole suureks probleemiks, nagu härra Timmermans ütles. ja millele seda raha siis kulutatakse? siin on tegemist muuhulgas äh, altkäemaksudega kolmandatele riikidele, ka riikidele, et nad inimesi kinni peaks. Äh, siin on ette nähtud äh, vahendid selleks, et ähm, asustada rändajaid ümber Euroopa Liidu liikmesriikidesse ja siin on tegemist üldise summaga, mis tõenäoliselt kasutatakse poliitilistel eesmärkidel, mida ei ole välja toodud aga kokkuvõttes on tegemist kümne miljardiga maksumaksja rahaga ja mida see siis tegelikult tähendab? tegemist on organisatsiooniga, mis on otsustanud, et äh, ei ole võimalik äh, massiimmigratsiooni peatada ja tegelikult peetakse seda isegi heaks mõtteks ja seetõttu me peame tagama, et igaüks äh, selle solidaarsuse nimel, selle kena sõna nimel, mida me tihti kuuleme, saavad oma osa, nad äh, saavad raha selle eest, et inimesi Euroopa Liitu sisse lasta, sõltumata sellest, mida inimesed nende riikides äh, arvavad, sest ärgem unustagem, te loote õudusi selles paigas, need äh, populistid on need kohutavad inimesed, mis kuulva, kes kuulavad, mida inimesed ütlevad ja nüüd tulevad äh, äh, tulevad äh, valimised ja öö, oli ka isegi oht, et võib-olla peab Ühendkuningriik äh, sel, nendes osalema. kas te tõesti arvate, et need meetmed äh, jäävad tähelepanuta? Teil on probleem, kui ülejäänud Euroopa Liidu osas tekib rohkem Euroopa vastasust, te kaotate vähemalt kolmandiku äh, häältest äh, eliidivastastele jõududele. Euroopa Liit läheb äh, Ähm, alla võtta Euroopa Parlamendi valimistel. Äh, teil äh, on tõenäoliselt pärast valimisi siin vähemalt kakskümmend viis, kolmkümmend või kolmkümmend viis Nigel Farage'i ja kui te äh, nii kaugele jõuate, siis äh, hoolitsege selle eest, et äh, Brexitiga saavad asjad kiiresti ühele poole, sest muidu oleme meie ka siin ja kummitame teid edasi. edustaja Etheridge äh, ja siit ENF. suur tänu. kolleeg Etheridge ja nüüd saab sõna kolleeg Le Breton. suur tänu, proua president. kui me nüüd loome selle uue varjupaiga ja rändefondi vormi, siis Euroopa Liit jätkab oma hullumeelset rändepoliitikat. katastroofiline ettepanek on meile tehtud, üle kümne miljardi euro on suunatud sellele, et ümber paigutada sisserändajaid ja tagada õiguslikud sisserändekanalid. siin julgustatakse ka kultuuridevahelist ja religioonidevahelist dialoogi vastuvõtvate ühiskondade ja sisserändajate vahel. samas tuleks aga pigem kaitsta Euroopa väärtusi ja iseäranis naiste väärikust islami radikaliseerumise kontekstis. tahetakse rahastada äh, vabaühendusi, kes nagu näit-, selliseid nagu näiteks Open Society nagu Soros, samas peaks nendele väsimatult vastu seisma. lisaks on ohus meie Euroopa tsivilisatsioon, hoiatame Euroopa rahvaid, üritame seda ära hoida. kiitokset edustaja Le Breton sitten, koska... suur tänu ja kuivõrd ma siin ei näe äh, kolleeg Epitedeiost, läheme nüüd äh, üksikkõnelejate juurde ja esimesena saab sõna Augustin Dias de Meira. Teil on poolteist minutit kõneaega. proua president, härra volinik, varjupaiga ja rändefond on paindlik instrument selleks, et hakkama saada tulevaste väljakutsetega ja liikmesriikide vajadustega. samal ajal peab olema see ka piisavalt rahastatud selleks, et uute kriisidega hakkama saada, see peab tuginema olemasolevale rändeakiile. seega tuleb ühendada erinevad öö, äh, pakti aspektid ja Aafrika usaldusfond rändesurve peab vähenema tänu liikmesriikide ühistele jõupingutustele ja tuleb kinni pidada õiguslikest kohustustest, aga ka saabujad Euroopasse peavad leidma vastuvõttu, neid tuleb lõimida. selleks on vaja, vaja tõhusaid eelmenetlusi. komisjoni ettepanek on kümme koma neli miljardit eurot suunata sellele fondile selleks, et lihtsustada koostööd transiidiriikidega. Need, kes peavad äh, lahkuma koduriikidest, ei tohi kurjategijate käte, kätesse sattuda. tahame väli, välispiiridel smugeldajate vastu võidelda ning samuti transiidiriikides. kuid jõupingutused ei ole olnud piisavad selleks, et teha lõpp sellele strateegiale seetõttu peab äh, seda instrumenti tõhustama ja kohandama, aitäh. kiitoksete. suur tänu. Äh, ja järgmisena Juan Fernando Lopez Aguilar, üks minut. Señora presidenta, comisario Avramopoulos esta.... suur tänu. härra volinik, me jõuame ametiaja lõppu ja paraku rändekriis on muutunud nüüd usalduskriisiks liikmesriikides. ja on näha ka, et meil ei ole piisavalt poliitilist tahet selleks, et prioriteete ellu viia. Euroopa Parlament on oma töö teinud. me toetame seda raportit, mis on iseäranis oluline, mille on koostanud kolleeg Talli ja mis tegeleb varjupaiga ja rändefondiga ja sellele on suunatud kümme koma neli miljardit eurot. ja see on äh, sidusaks äh, vastuseks probleemidele, eesmärgiks on terviklik lähenemine varjupaiga ja rändeküsimustele, kuid see eeldab liikmesriikide poolt ka Euroopa õigusaktide austamist, kui me tahame eesmärke saavutada, see tähendab, et tõesti lähimuspõhimõtet rakendatakse, ei ole mitte väga soov, vaid Euroopa õiguse siduv aspekt. suur tänu, härra Lopes-Aguilar ja nüüd härra Raadev üheks minutiks. suur tänu, proua president, daamid ja härrad varjupaega ja rändefond on üks äh, peamisi äh, sisepoliitika vallas, äh, kuivõrd ta annab liikmesriikidele toetust pagulaste vastuvõtuks. eelarve on nüüd suurenenud olulisel määral komisjoni ettepanekus, ma näen seeläbi, et rändeprobleem on endiselt päevakorras ja et ühtegi riiki ei jäeta üksi selleks, et hakkama saada rändesurvega Bulgaaria esindajana. me oleme siin rändevoogude eesliinil viimastel aastatel öö, äh, veendusin selles, et fondi vahendeid tuleb osaliselt kasutada ka selleks, et tagasi saata päritoluriiki ebaseaduslikult sisserändajaid. on lubamatu et, et nelikümmend protsenti nendest, kes ebaseaduslikult veebivad Euroopa Liidus, ei saaks taga, ei saa tagasi saata. seda protsenti tuleb olulisel määral suurendada ei, on täiesti lubamatu, et Euroopa Liit äh, äh, majanduslikel põhjustel sisserändajatel võimaldab siia jääda. fond peab toetama tagasisaatmisi. suur tänu, kolleeg Raade ja siis kolleeg Niidermüller üheks minutiks. suur tänu, president. alus ühisele Euroopa varjupaigapoliitikale on solidaarsuse ja vastutuse jagamine. ja kuigi rändajate arv on pidevalt kahanenud, on endiselt tegemist suure väljakutsega Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide jaoks ja sellises olukorras on eriti oluline, et me tagaksime Euroopa Liidu finantstoetuse MFF-ist anname abi liikmesriikidele, kuid oluline on ka toetada kõige olulisemaid äh, institutsioone Euroopa ühises äh, varjupaigapoliitikas ja selles kontekstis paraku aastaid ei ole nõukogu suutnud kokku leppida Euroopa Varjupaigaameti loomises ja see on ainult nõukogu vastutus. teisalt on positiivseks arenguks äh, see, et varjupaiga ja rändefond toetab ka integratsiooni sest ei ole julgeolekut ilma integratsioonita. julgeolekut ei ole võimalik läbi aedade ja müüride saavutada. suur tänu ja vaba mikrofoni voorus soovib sõna üks kolleeg härra Nutis Marias, teil on sõna. suur tänu, proua president. varjupaiga ja rändefond peab etendama olulist rolli tulevikus. hetkel, mil äh, meie suunas liiguvad suured rändevood, loomulikult peame toetama eesliini riike, neid, kes võtavad vastu kõige suurema arvu sisserändajatest, kus elanikud äh, võitlevad sõna otseses mõttes ja toetavad oma äh, riiki selleks, et äh, riik võiks jääda püsti, samas võet-, võttes vastu pagulasi. on ka ebaseaduslikke sisserändajaid. hetkel Egeuse mere saartel ja raportis öeldakse igati õigustatult, et tuleb äh, rõhk asetada tagasisaatmisele. peame siin käituma otsustavalt, eriti mis puudutab Egeuse mere saari Kreekat, seal on tuhandeid ebaseaduslikult sisserändajaid, kellel ei ole õigus rahvusvahelisele kaitsele. Need isikud peavad tagasi pöörduma oma koduriikidesse. suur tänu, kolleeg Marias ja on veel üks sõnasoovija. Julie Ward um, president, suur tänu. kui me, kuivõrd me tõhustame Euroopa Liidu rändepoliitika rahalist külge, see on väga oluline, seega ma tervitan ka edusammu, mida see ettepanek endast kujutab. kolleeg Mirjam Talli, raportöör, on tugevalt rõhutanud seda, kui olulised on kohalikud ametivõimud, kes etendavad keskset rolli Euroopa Liidu rändepoliitikas. rõhuasetus inimõigustele ning inimväärikusele eriti on esmatähtis. Euroopa Liit ja tema liikmesriigid on enamasti käitunud häbiväärselt pagulaste ja sisserändajate suhtes ja seega on äärmiselt oluline, et me sellest tendentsist kaugeneksime. eriti teeb mulle muret surve, mida paljudele avaldatakse selleks, et nad vabalik, vabatahtlikult pöörduksid tagasi oma päritoluriike. kui me korraldame vabatahtlike tagasisaatmise, siis ametivõimud peavad tagama, et potentsiaalsed tagasipöördujatel on, on päri-, on vabalt nõustunud tagasipöördumisega ja täna seda nii-öelda ei saa. kõikjal Euroopa Liidus kodanikud ja rohujuureorganisatsioonid on kandnud vastutust humanitaarabi andmise eest ja integratsiooni eest sisserändajate pagulaste puhul. olen siin kojas sageli rääkinud Kathy Calais'st ja teistest, Care for Calais ja teistest organisatsioonidest, kes tegelevad sisserändajatega tänavatel. paraku me ei saa äh, jätkata tänast istungit kaua, kauem kui pärast keskööd, nii et seepärast ma pean teid katkestama ja andma sõna nüüd volinik Avramopulosele. Teil on sõna, volinik head kolleegid, Euroopa Liidu eelarve ei ole sugugi mitte lihtsalt raamatupidamislik ülesanne. see on äh, selgeks väljenduseks Euroopa Liidu poliitilistele prioriteetidele. komisjon on täielikult äh, pühendunud edasisele koostööle teiega ja nõukoguga, selleks et me saaksime alustada läbirääkimisi oluliste teemade üle niipea kui võimalik. ja ma soovin läbirääkimisi jätkata. suur tänu. suur tänu, volinik Abramopoulos. ja viimasena saab sõna raportöör Mirjam Talli. Thank you once again and thank you to suur tänu veel kord, suur tänu kolleegidele sõnavõttude eest. volinikul on õigus. ta rõhutab et see abistab liikmesriike, kui nad seda kõige rohkem vajavad ja täpselt see ongi libekomisjoni seisukoht ja lubage öelda, miinimumkulu, kulutused peamistele rändepoliitika eesmärkidele ei ole üldse takistuseks. raha suunatakse eesmärkidele, mida see komisjon on nimetanud siiamaani prioriteetideks. kui me toetame paindlikkust, siis ei välista seda, et antakse miinimumrahastamist nendele fondi eesmärkidele kui me piirame välisrahastamist, siis see tagab lihtsalt seda, et see rahastamisinstrument leiab kasutamist selleks, milleks ta esialgselt oli kavandatud, ehk siis sisemine instrument rände toetamiseks peab toetama eesliini riike, kolmandate riikide tegevust toetavad teised välisrahastamise instrumendid ja mitte keegi ei peaks eeldama, et see fond peaks kompenseerima teisi fonde, mis oma eesmärke ei täida ja nüüd Rahvapartei avaldus tagasisaatmiste kohta. liikmesriigid kulutavad nelikümmend kolm protsenti abifist praegu tagasipöördumistele ja see on miinimumprotsendi nõue. tagasisaatmine on endiselt fondi eesmärk, seda ei ole kõrvaldatud ja liikmesriigid kindlasti leiavad sellega. see ei ole ainult selle fondi ainus eesmärk ja, ja kindlasti ei, ei ole see kuritarvitamise vastu võitlemise fond. ma üritan teada saada, kust selline arvamus on tekkinud. suur tänu kõikidele, ootame homset hääletust ja suur tänu arutelu eest. kiitokset esitlejale, kiidok-. suur tänu raportöör Tallile. sellega on arutelu lõppenud ja hääletus toimub homme. nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, see on meie tänane eelviimane päevakorrapunkt raportöör Tanja Fajoni raport eraldi teemal piirihalduse ja viisade rahastamisvahend. ja esimesena saab sõna raportöör neljaks minutiks, proua Fajon. suur tänu, president. kasutan ma kuus minutit alguses ära ja räägin sloveeni keeles. viimastel aastatel on Euroopa Liidu ees olnud palju väljakutseid, mis on õnnestunud kodanike usaldust Euroopa Liidu poliitikate vastu. populismi ja natsionalismi tõus on tagajärjeks faktile, et valitsused ei suutnud kokku leppida tõhusas Euroopa rändepoliitikas. sisserändajate, pagulaste raske olukord, solidaarsuse puudus ning ühiste lahenduste puudumine, seda kasutavad ära paremääruslikud poliitikud oma huvides see tekitab umbusaldust kodanikes ja riikides ja seab ohtu Schengeni ala ja Euroopa Liidu tuleviku. piisab, kui vaatame Sloveenia naabrit Austriat ja teist viit äh, Schengeni ala riiki. vaatamata täiendavatele meetmetele, kaitsmaks Euroopa Liidu välispiiri ja vaatamata sellele, et on oluliselt vähem sisserändajaid tulnud Euroopasse, Need riigid on rohkem kui kolm aastat juba pikendanud sisepiiridel kontrolli ilma, ilma põhjenduseta. mul on raske seletada Sloveenia kodanikele, miks neid kontrollitakse, kui nad ületavad Austria või Austria-Saksa piiri. meie suutlikkus säilitada Schengenit kui liik-, kui vaba liikumise ala, kus pole piire Euroopa Liidus, mis sümboliseerib Euroopa integratsiooni, sõltub peamiselt poliitilisest tarkusest ja meie liidrite vastutustundest. kuid mulle tundub, et see vastutustunne ja teadlikkus ähm, on puudu. turvalised välispiirid on tähtsad, kuid selleks on muidugi vaja Euroopa Liidu rahastamist. mul on hea meel, et me täna arutame ettepanekut, mille kohaselt ühine Euroopa Liidu eelarve suunaks üle üheksa miljardi euro piirihaldusele ja viisadele, see on viis korda rohkem kui see, mis meil on täna. see summa on suur, kui me kasutame seda mõistlikult. selline, sellised finantsinstrumendid on äärmiselt olulised Euroopa kodanikele, kuivõrd nad, kuivõrd nii saavad Euroopa poliitikad konkreetsete meetmete näo ja nii saamegi jõuda kõige lähemale Euroopa kodanikele. eriti tahaksin tervitada asjaolu, et minimaalselt seitsekümmend miljonit eurot suunatakse ka erinevatele meetmetele Sloveenias, mis haldab ühte Schengeni maapiiri, mis on suure surve all, eriti suvekuudel. finantsinstrument tagab toetuse liikmesriikide meetmetele ja siin on kaks peamist sammast. esimene integreeritud piirihaldus, siia käib äh, maapiiri kontroll ja merepiiri kontroll, kaasa arvatud otsimise päästeoperatsioonid merel siin on ka ebaseadusliku piiriületuse ennetamine, võitlus piiriülese kuritegevuse vastu ning äh, infosüsteemide rakendamine, millega kontrollitakse kaupu ja reisijaid. teisest küljest finantsinstrument toetab liikmesriike ühise viisapoliitika rakendamisel kogu summa kuuskümmend protsenti vahenditest suunatakse siseriiklikele programmidele ja nelikümmend protsenti meetmetele, mida otseselt rahastab Euroopa Liit. seega tagatakse finantstoetus poliitikate rakendamisele, mis tuginevad solidaarsusel ja vastavalt koorma jagamise õiglasele põhimõttele liikmesriikide vahel ning, ning vastastikuse usalduse süvendamise toel. meil õnnestus ka äh, ja selle üle mul eriti meel tagada, et vähemalt kakskümmend protsenti vahenditest suunatakse viisapoliitikale ja selleks, et lihtsustada piiri ületamisi bona fide reisijatele, kes ei ole mingiks ohuks liidule või liikmesriikidele. Schengen või, või tšekklisti reisijad on üks peamistest saavutustest ja üks, üks käega saavutamatest saavutustest nii kodanike kui ettevõtete jaoks. Schengen on ka üks olulisemaid vahendeid, tänu millele Euroopa kodanikud mõistavad, mida tähendavad äh, põhivabadused nagu vaba liikumine ja siseturg. meil õnnestus ka tugevdada sätteid, mis puudutavad inimõigusi ja põhiõigusi. tänu nutikate IT-lahenduste ja piirisüsteemide rakendamisele. eraelu öö, äh, suhtes on ohud järjest suuremad ja seda õnnestus meil vältida ja tugevdasime ka neid sätteid, kui, mis võimaldavad liikmesriikidel rakendusmeetmete puhul austada rahvusvahelisi, rahvusvahelisi Euroopa õigusakte, eriti äh, tagasisaatmispõhimõtte, mitte tagasisaatmise põhimõttest rääkides. mis puudutab ajutise vastuvõtukeskuse hotspot'e, meil õnnestus parandada sätted, kus me räägime rahvusvahelisest kaitsest ja eriti haavatavate gruppide, kaasa arvatud laste puhul. fond, mida me täna arutame, on üks peamisi instrumente, mille eesmärgiks on toetada poliitikate elluviimist Euroopa Liidus, seega need vahendid, mida me järgmise seitsme aasta jooksul soovime kulutada, ei pea rahastama programme kolmandates riikides piiri haldamine ei ole seotud kinnipidamiskeskuste loomisega kolmandates riikides või sellega, et me delegeerime piirihalduse kolmandatele riikidele. ja lõpetuseks. läbipaistvuse suurendamiseks tegime ettepaneku, et kodanikuühiskonna ja kohalikud regionaalsed ametivõimud peaksid olema paremini kaasatud riiklike programmide ettevalmistamisse ning Euroopa Parlament peaks samuti oma järelevalve rolli teostama selleks, et vältida igasuguseid kõhklusi selles osas, kuidas vahendeid kulutatakse. kiitoksia, edustaja Fajon ja sitten eh, komis-. suur tänu, kolleeg Fajon, järgmiseks saab sõna volinik Avramopoulos. olge hüva. Thank you, madam chair, thank you. suur tänu, juhataja. head kolleegid, lugupeetud ähm, proua Fajon, ma olen juba rõhutanud ütlesin seda meie esimeses arutelus, et äh, on teatavad horisontaalsed teemad, mis puudutavad äh, kõiki kolme fondi nagu paindlikkuse ja sünergia vajalikkus, mis peab äh, teiste fondidega valitsema ning ma loodan, et nõukogu saab õige varsti oma läbirääkimismandaadi vastu võtta. Euroopa Liidu ühtne poliitika on hädavajalik tugevate piiride jaoks mitmeaastase finantsraamistiku kaudu on Euroopa Liidu rahastus aidanud koolitada üheksa tuhat piirivalvurit. peale selle on Euroopa Liidu rahastus aidanud eesliini liikmesriikidel toime tulla suure rändesurvega Euroopa Liidu välispiiridel. sellised jõupingutused peavad jätkuma ja neid tuleb veelgi tugevdada, võttes arvesse üha suurenevad väljakutsed seoses rändega ja äh, ettearvamatuid olukordi Euroopa Liidu piiridel. samuti tuleb tugevdada sünergiat teiste valdkondadega, et maksimeerida mõju koha peal. komisjoni vastus tuleviku äh, proovikividel on olnud selge. me oleme loonud äh, uue eraldi fondi integreeritud äh, piirihalduseks, et veelgi tugev ja samuti ähm, ähm, soovime tugevdada veelgi Euroopa piiri- ja rannikuvalvet alalise korpusega. uus fond aitab piiririikidel läbi viia tollikontrolle, soetada uusi seadmeid selle jaoks ja samas viisa ja piirihaldus jaoks on ette nähtud kaheksa miljardit ähm, eurot, et siis tugevdada piirivalvet, edendada ühtset viisapoliitikat ning aidata liikmesriigid välja arendada uusi suuremahulisi äh, IT-süsteeme ning olemasolevaid edasi arendada vastavalt vajadustele. Äh, neid vahendeid on kolmekordistatud võrreldes praegu olemasolevatega. peale selle on komisjon teinud ettepaneku parandada reaktsioonivõimekust äh, sellega, et rahalisi vahendeid on võimalik kiirelt äh, kasutada, kui selleks tekib vajadus. instrumendi suurem paindlikkus aitab rahastamist viia vastavusse olukorraga koha peal, näiteks suureneva surve puhul Euroopa välispiiridele. tugev piirihaldus on võimalik saavutada, parandades koostööd piiri, vabandust, tolliametitega ning see vahend aitab seda saavutada. koostöö kolmandate riikidega on veel üks tugeva piirihalduse olulisi sambaid. meie piirivalvurite äh, meil on võimalus teha koostööd kolleegidega kolmandatest riikidest. see aitab paremini hallata rännet ning samuti päästa inimelusid merel. nii et instrumendil on väga tugev välismõõde ja samal, samas see täiendab ka, ka välismeetmete äh, instrumente. niisiis, kui takistada võimalusi rahastada välismeetmeid, siis äh, see äh, muudab, äh, muudab instrumendi vähem paindlikuks. suur tänu ja ootan teie kommentaare. suur tänu, volinik Avramopoulos. annaksin nüüd sõna kolleeg Kukanile, teil on aega üks minut suur tänu, lugupeetud juhataja, kõigepealt suur tänu raportöör Fajonile töö eest selle dokumendiga. väliskomisjoni poolse raportöörina mina toetasin seda määrust ning soovisin, et Euroopa Parlamendil oleks mängida suurem roll. me soovime, et Euroopa Parlamendiga peetaks nõu finantsotsustes selle rahastamisvahendi puhul. rahastamisvahendi eesmärgiks on tagada vaba liikumine, aga erilist rõhku on pandud ka tugevale ja tõhusale piirihaldusele. selles kontekstis äh, tunnen head meelt, et rahalisi vahendeid on suurendatud ähm, ja ka äh, kulutamise äh, parem kvaliteet ning parem seire on oluline. arvan, et on äärmiselt oluline, et see fond täiendaks äh, liidu teisi äh, rahastamisvahenditega, neid, millel on välismõõde. see peab olema kooskõlas põhiõigustega, aitäh. kiitokset, edustaja Kukan. suur tänu, härra Kukan ja nüüd eelarvekomisjoni poolt on äh, sõna proua Holmeierile üheks minutiks. lugupeetud kolleegid, lugupeetud volinik, lugupeetud juhataja. kõigepealt tahan öelda, et mul on hea meel, et komisjon on teinud väga hea järjepideva ettepaneku, mis puudutab üleüldse Frontexit, ma nimetan seda ikka sama nimega, sest see on kõige lühem ja lihtsam. ma usun, et Euroopa välispiiride kaitsega läks päris palju aega, enne kui liikmesriigid olid samuti nõus selle uue kontseptsiooniga ja see uus ja tugevam kontseptsioon, selle elluviimine, et tagada Euroopa välispiiride kaitse ja julgeolek on loomulikult väga oluline, et ka meie eelarvekomisjonist äh, soovime anda enda poolt kõik, et äh, rahalised vahendid, nii need, mis on ette nähtud äh, selle kui ka järgneva aasta jaoks, tõepoolest oleks mitmestes finantsraamistikus ette nähtud. ja see on väga oluline, et, et tõepoolest saaksime tagada selle, mis meid ühtseks teeb, meie ühtne julgeolekupiiride kaitse. suur tänu kolleeg Holmeier, nüüd on. nüüd siis äh, fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt Carlos Coelho, kaks minutit. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid. tahaksin tänada kolleeg Tanja Fajoni suurepärase koostööst ja rõhutada seda, et välispiiride äh, sellega seonduv äh, on ka tulevikus Euroopa Liidu jaoks määrava tähtsusega. nii selle julgeoleku kui ka riski aspekti pärast ja see on seotud ka suurema rahastuse küsimusega. liikmesriigid on siin põhilised osapooled Euroopa Liidu välispiiride kaitsmisel. rannikuvalvele jagatavad vahendid viiekordistuvad, see on väga oluline, kaitsta meie piire ja takistada illegaalset sisserännet. oluliseks teemaks on ka suurem solidaarsus. Euroopa Liit ei saa alati lootma jääda lihtsalt viimase hetk